kolleegid, palun istuge oma kohtadele. meil ei olnud eile aega selleks, et arutada arvamust erasektori arengupoliitika kohta ja ma teen ettepaneku, et teeme seda nüüd enne hääletust Äh, anname proua Lösingile võimaluse seda arvamust meile lühikeselt, lühidalt tutvustada ja siis saavad äh, variraportid ka äh, rääkida sellest, mida me tee-, nad teinud on ja siis alustame hääletusega. ja raporti koostab siis Arengukomisjon ja seal on raportööriks härra Teeva. proua Lösing, teil on sõna, palun aitäh, ma teen tõesti lühidalt, kõigepealt tahaksin äh, ma tänada sekretäriaati väga hea koostöö eest ja samuti tahaksin tänada neid kolleege, kes on esitanud äh, palju tõepoolest konstruktiivseid muudatusettepanekuid. ja me kõik oleme veendunud selles, et arengupoliitiku peaks olema suunatud vaesuse vastasele võitlusele ja vaesuse kõrvaldamisele ja me oleme ka kõik üksmeelel, et oluline on, on see, et abi jõuab tõesti sinna, kus seda vaja on Äh, loomulikult äh, on äh, ei ole ettevõtete kõige peamine eesmärk edendada arengut ühes või teises riigis, nemad on huvitatud pigem raha teenimisest meil on äh, rohkesti näiteid selle kohta, dokumenteeritud näiteid selle kohta, kuidas äh, on äh, rikutud inimõigusi ja ka keskkonnakaitsenorme. ma pean siin silmas näiteks maade hõimamist, millega paljud riigid Aafrikas praegu seostud on ja seetõttu peaksime kõnelema kohustuslikest rahvusvahelistest standarditest ettevõtetele Euroopa Liidu mm, ettevõtted tihtipeale tõrjuvad ka kohalikud teenustepakkujad turult äh, välja, samas aga kohalik ettevõtlussektor on just nimelt riigi arenguks keskse tähtsusega ja selle arvamuse eesmärk on äh, siis just leida see tasakaal, milline peaks olema eraettevõtete roll, nii et, et nad saaksid toetada jätkusuutlikku arengut ja äh, äh, siin paljudes muudatusettepanekutes äh, kõneldataksegi just nendest eraevõtte tegevustele kehtestatud piirangutest ja me oleme suutnud siin leida kompromissid ja ma loodan, et need kompromissid, mille osas me kokkuleppe saavutasime, ka hääletusel enamuse toetuse leiavad. tänan tähelepanu eest. aitäh, lugupeetud proua Lösing ja nüüd härra Kjutšuk, palun. Well, thank you, Chair aitäh, esimees äh, kallid kolleegid, ma arvan, et äh, nendes muudatusettepanekutes rõhutatakse, kuivõrd oluline on äh, erasektor Euroopa Liidu arengukoostöös, kuivõrd see aitab kaasa vaesuse vähendamisele erasektor saab anda oma panuse tõhusale ja jätkusuutlikule arengusele, arengule, sellepärast et eh, majanduse areng aitab ka vaesust kõrvaldada, aga seda saab teha ainult siis, kui me edendame inimõigusi, tugevdame demokraatiat, häid valitsemistavasid ja õigusriigi põhimõtteid Euroopa Liit peaks panustama ettevõtete sotsiaalsele vastutusele, era- ja avaliku sektori partnerlusele ja pidama silmas ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta arengukava. Äh, põhirõhk peaks olema vaesuse vähendamisele ja härra esimees ja kallid kolleegid, kutsuksin kõiki kolleege üles toetama seda arvamust, aitäh! aitäh, härra Kjutšuk! nüüd härra Preeda, palun! Äh, suur aitäh, esimees! kahjuks meie variraportöör härra Stettina ei ole täna kohal äh, selleks, et äh, rääkida kõikidest nendest probleemidest, mis selle raportiga seondusid. meie fraktsioon otsustas hääletada selle arvamuse vastu, äh, sellepärast et vaatamata kõigile jõupingutustele, mida tehti, on see arvamus ideoloogiline, marksistlik ja leninistlik ning äh, ja seega me ei saa toetada sellist vasakpoolset ideoloogilist lähenemist teemal, aitäh. aitäh, härra Breda ja nüüd härra Howitt, palun. Richard, palun. aitäh, äh, mina oma fraktsiooni nimel ütlen, et me hääletame selle arvamuse poolt Äh, ma tean, et äh, mõned kolleegid Rahvaparteis suhtuvad sellesse reservatsioonidega, mind natukene äh, masendas kompromisside küsimuses toimunud kohtumine. ma arvan, et seal käis asi rohkem võimuvahekordadest siin parlamendis ja kui mitte arvamusest, sest et osad olid otsustanud, et erasektoril ei ole arenguküsimustes mingit rolli ja mõned teised jälle leidsid, et erasektor on just kõige olulisem arenguküsimustes Ähm, ma äh, äh, meie fraktsiooni seisukoht on mõistlikum, meie tunnustame, et erasektoril on oluline roll, aga äh, me pöörame tähelepanu ka sellele asjadele nagu ettevõtete sotsiaalne vastutus, inimõigused ja me peame tegelema selliste asjadega nagu maade hõivamine, et selles vallas peaks erasektor palju rohkem tege-, ära tegema. nii et, et ma arvan, et me peaksime siiski keskenduma teemale ja ma leian, et äh, mina kohtun pidevalt äh, ärisektorite esindajatega ja nemad ettevõtete sotsiaalse vastutuse küsimuses, inimõiguste küsimuses käituvad tihtipeale palju vastutustundlikumalt kui meie siin parlamendis. aitäh, härra Tänak, palun. Äh, kordaksin seda, mida kolleeg Rahvaparteist ütles, meie leiame, et see arvamus on ideoloogiliselt ajendatud vasakäärmuslaste vaatete kand-, kandja ja seetõttu hääletame vastu härra Schaffhauser, palun. Eh, jah. Eh, selles raportis on positiivseid elemente, mida tuleb tunnustada. Eh, see raport tõesti näi-, näitab, kuidas maksupettused, võlakoorem, mis on Äh, just ähm, äh, arengu puudujääkide üheks peamiseks põhjuseks Aafrikas. Need on kõik jah, aga mulle tundub, et siin on ka selliseid ekslikke järeldusi. Äh, mina oleksin küll valmis toetama väikeseid ettevõtteid ja sealhulgas ka erasektorit, sest ka nemad annavad panuse arengusse ja siin äh, raportis lähenetakse asjale ainult riigi sek-, riikliku sektori küsimusest ja selli-, sellist lähenemist on Aafrikas juba proovitud, võtame näiteks Alžeeria või mõned teised riigid, kes on üritanud marksistlikult asjale läheneda ning on sattunud selle tulemusena väga tõsisesse olukorda, äh, sellepärast et äh, riigid ei ole arenenud ja nende olukord on veel hullem kui teistel regiooni riikidel nii et, et meie kavatseme hääletada selle äh, arvamuse vastu, vaatamata sellele, et siin on ka positiivseid elemente. aitäh, härra Schaffhauser. proua Lösing, kas te soovite veel midagi öelda enne hääletust, palun? ma arvan, et ähm, mul ei ole enam siin midagi lisada, ma olen alati imestunud selle üle, et et me paljusid punkte sisuliselt ei aruta, vaid äh, piirdume ainult teatud etteheidetega. Äh, äh, minu arvates üritasin ma siin küll tasakaalustatud tööd selle arvamuse osas teha, aitäh uh,. aitäh. ma arvan, et arutelu on sellega läbi ja võime alus, asuda hääletama. Ces amendements. lugupeetud daamid ja härrad, alustame hääletust. kompromiss üks. ja see on keeruline siin. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud tahate kontrollida? hääletus on lõppenud, kakskümmend neli poolt, kolmkümmend viis vastu, napilt tagasi lükatud. mis siin nüüd on, ütleb härra Prokk, ma ei saa lugeda. ma ei saa üldse aru, mis siia kirjutatud on, ütleb härra Prokk ja das ist aber nicht klar geschrieben, was soll er mi-? Te olete nii väikselt kirjutanud, et mulle näib, et siin on miinus, niisiis, kes toetab muudatust, vabandust, see muudatus langeb ära, hoopis äh, muudatusettepanek kaheksa nüüd. kes toetab muudatust kaheksa, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus on kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, kaheksa lükati tagasi, see tähendab, et me hääletame ka ühteteist nüüd. kes toetab ühteteist? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kolmkümmend viis poolt häält, kakskümmend üks vastuhäält, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, viiskümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu arvamust elektrooniliselt. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolthäält, kolmkümmend vastuhäält, see on vastu võetud. jah, kas soovisite sõna, proua Lösing, palun? minu fraktsioon eh, on eh, eh, see, selle Eh, otsustanud, et kui mõned muudatusettepanekud tagasi lükatakse, et siis me seda ei saa toetada. Eh, aga ma tahaksin praegu nüüd oma nime sellelt raportilt siiski ära võtta, sest need asjad, mida ma soovisin, ei läinud läbi. Eh, jah, siis sellest saab nimetu raport. sellepärast, et ka esimees ei taha sellele raportile oma nime anda Herzlichen Dank. suur aitäh. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Herr Matthias da? Frau Matthias da? Ja, da, genau. Wir kommen zum Tagesordnung. Äh, läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde tegemist on Mašriki delegatsiooni visiidiga Beirutis ähm, ja lühiülevaade sellest visiidist siis proua Mattiaselt, proua Maneskult, äh, härra Krasolinult ja proua Windbergilt. niisiis rääkige sellest, mida delegatsioon tegi, proua Mattias, teil on sõna, palun. vaikust palun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 nagu öeldud, äh, käisime missioonil Liibanonis kuueteistkümnendast kahekümnenda juunini. nii et just naasesime sealt meil oli neli parlamendisaadikut, mina ise olin delegatsiooni juht, proua Ramona Manescu oli aseesimees, proua Kristina Wimberga ja Drago Selin. tegemist oli väga olulise missiooniga, mulle meeldib väga, kui esimees ei kuula, mis kõnelejad räägivad, kutsutakse sind siia esinema ja esimees ei kuula, ütleb kõneleja. tegemist oli väga olulise missiooniga, arvestades praegust olukorda maailmas, siis oli see täpselt õigeaegne, see missioon. praegu on Siirias ja Liibanonis väga kriitiline olukord Süürias käib sõda ja jagaksin teiega mõningaid äh, järeldusi, mis äh, sellelt missioonilt välja tulid, ma tean, et ka komisjoni liikmed said kätte pressiteate, mille me ette valmistasime külaskäigu järgselt. ja peamised järeldused äh, leiategi sealt pressiteatest. loodan, et teil oli võimalus see läbi lugeda, nii et ma teen hästi lühidalt praegu aga mõningad kommentaarid, mis mul praegusel hetkel on võimalik anda. ja võib-olla mõningad poliitilisemad mõtted. meie missiooniprogramm oli selline, et kaks päeva keskendusime Liibanonile ja üks päev siis äh, pühendusime täielikult Süüria teemadele kohtusime Liibanoni ametivõimu esindajatega. mitte ainult parlamendisaadikutega, vaid kohtusime ka peaministriga. kohtusime ka nelja poliitilise partei esindajatega tuleviku vabadusliikumine Hezbollah esindaja, teised ametnikud, kõne, parlamendi kõneisikud, härra Šublati ja mõningate teistega me ei saanud paraku kohtuda, sellepärast et ajakava seda ei võimaldanud. aga me oleksime tahtnud äh, veel paljudega kohtuda kohtusime ka sõjaväe esindajatega, loomulikult vabaühendustega ja ÜRO missiooni ja Jonasia esindajatega. mul on paar kommentaari, üks Liibanoni, üks põgenikekriisi kohta ja üks Süüria olukorra kohta. Kristina Timborg, hea kolleeg, on ka siin, teisi ma praegu ei näe, proua Maneskot ja Kosolinit siin saalis praegu. aga ma soovitaksin, et proua Vimma saaks minu sõnavõtu järel sõna, et kommenteerida seda. nüüd, mis puudutab Liibanoni, siis meil oli võimalus tutvuda hetke poliitilise olukorraga seal ja oli väga selge, et meie roll oli just toetada ja julgustada poliitilisi ja sotsiaalseid ringkondi, et sellest institutsionaalsest kriisist välja tulla, mis neil praegu seal valitseb. jah, me ta-, tahtsime neile anda kinnitust selle kohta, et riigiasutused ikkagi toimivad, loomulikult on olemas veel presidendivalimised, loomulikult me ei ole kõigi nende otsustega nõus või selle otsuste langetamise protsessiga, mis seal praegu valitseb. aga ikkagi Leibanoni inimesed ja võimuesindajad peavad ise need otsused tegema ja meie peame seda respekteerima. me rääkisime sellest, sest et see oligi see kõige olulisem teema. nüüd, mis puudutab Süüria põgenike teemat, siis mul oli võimalus äh, külastada Süüriat Liibanoniga aastal kaks tuhat kolmteist Süüria põgenikud äh, Liibanonis, neid oli tol ajal juba kolmsada tuhat ja aastal kaks tuhat kolmteist öeldi, et see ongi viimane piir, me ei saa rohkem kedagi vastu võtta ja rahvaarv on seal neli miljonit, see on väike riik, aga nad on võtnud vastu juba pea kaks miljonit põgenikku, lisaks oma neljale miljonile, kes neid seal juba elab ja see on riigile loomulikult väga raske koorem kanda, tegemist on ikkagi väikse riigiga, üks iga kolmas äh, inimene seal on praegu Liibanon, äh, on Süüria põgenik. ja mida see tähendab? see tähendab seda, et me peame aru saama, mida teevad Liibanoni ametivõimud, kui suur on nende solidaarsus, mida nad teevad pagulaste aitamiseks. ja loomulikult äh, me peame ka aru saama, milline on ÜRO ja Euroopa Liidu roll selle olukorra lahendamiseks. mida meie saame seal ära teha, me saaksime veel palju rohkem ära teha. palju rohkem tuleb ära teha. ma arvan, et Euroopa Parlament peab võtma siin väga kindla seisukoha, kuidas Euroopa Liit peaks reageerima sellele põgenikekriisile, peaks võtma vastu põgenikke see on praegu, see tasakaal on nii paigast ära. ja see on väga häbiväärne, et on liikmesriike, kes kategooriliselt keelduvad isegi paarisaja pagulase vastuvõtmisest. kui on sellised riigid nagu Liibanon, kus on neid vastu võetud juba miljoneid. meil oli võimalus vaadata ka mingeid käimasolevaid projekte, olid haridusprojektid, külastasime ka põgenikelaagreid ja saime ka mõningate peredega seal vestelda. jah, praegune olukord ei ole jätkusuutlik, see tuleb välja öelda. ainult iga neljas laps saab koolis käia ÜRO ÜRO pagulaste organisatsioon on äh, eraldanud üheksateist dollarit äh, pagulase kohta, see on loomulikult väga väike raha, sellega ei saa palju ära teha. ja noh, nad peavad maksma ka selle eest, et nad saavad äh, pagulaslaagris olla, et nad saavad, äh, see on kuskil sada dollarit kuus, et saaks lapse kooli saata, see on nelikümmend dollarit kuus, aga kui makstakse üheksateist dollarit pagulase kohta, siis see tähendab sisuliselt seda, et äh, need inimesed on tõesti väga raskes seisus, mitte ainult pagulased ise, aga vaid ka kogu Liibanoni äh, ühiskond, jah, nad on väga solidaarsed, nad on väga toetavad, aga igal asjal on piir. ja seetõttu otsustasidki ametivõimud piirid sulgeda ja ei võta rohkem pagulasi vastu, sest nad lihtsalt ei suuda. nii et see on väga-väga oluline küsimus. ÜRO, mõned ÜRO eksperdid on selle välja öelnud et äh, see ei ole realistlik lahendus, võttes arvesse seda geograafilist äh, asetust ja milline on olukord just seal piirkonnas, aga selge on see, et Süüria olukord mõjutab Liibanoni väga-väga tugevalt. ja tahaksingi teile kaasa anda sellise mõtte, et kui me vaatame kui palju Liibanoni rahvas ja ametivõimud on teinud, millistes majanduslikes raskustes nad ise on, võttes arvesse äh, ka seda, et need ÜRO organisatsioonid ja esindajad, kes seal kohapeal on, millises raskes seisus nemad on, siis me peame aru saama, et Euroopa Liit peab tugevamalt sekkuma. me ei saa silmi kinni pigistada me ei saa seda olukorda ignoreerida. mind ei olnud paraku siin, kui oli siin kõrge esindaja proua Mogherini, aga ma olen kursis mõningate otsustega kaksteist miljonit eurot lubati eraldada patrullimise kulude katteks kaksteist miljonit eurot on raha, mida saaks kusuta, kasutada kusagil mujal, see on poliitiline otsus. ja üldse see poliitiline tahe ja poliitilised otsused, sellest sõltub kõik, kuhu, kuhu me eraldame maksumaksjate raha. kaksteist miljonit otsustati eile eraldada patrullimiseks, aga aga pagulaste aitamiseks, siin on puudu poliitilisest tahtest, pagulaste peale kulutatakse väga vähe raha. ja lõpetuseks Süüria kohta tahaksin öelda järgmist. nagu ma mainisin, saime ühe päeva keskenduda Süüria teemadele. kohtusime ÜRO saadikutega koha peal, saime kohtuda erinevate sidusrühmadega, avalikkuse esindajatega, saime rääkida ka härra Fatamataga, kes on ÜRO kõrge esindaja Süürias. ja meil oli saime natukene infot ka selle kohta, mis seal kohapeal toimub. me kohtusime nende inimestega paraku Liibanonis, me ei saanud paraku Süüriasse koha peale minna. keskmine eluiga Süürias on langenud seitsmekümne viielt viiekümne viiele aastale aastast kaks tuhat üksteist on see muutus toimunud nelja aastaga, on inimeste oodatav eluiga vähenenud kakskümmend aastat. see räägib iseenda eest. ja mõningad märkused äh, veel selle kohta, mis me kohapeal kuulsime erinevate ametiisikute ja inimeste käest, kellega me seal kohtusime. ja mis me saime ÜRO ja Euroopa Liidu missioonidelt koha peal me kuulsime nimelt seda, et peavoolumeedia kuidas peavoolumeedia seda kajastab, nad püüavad eristada erinevaid rühmitusi, selget vahet teha ja rääkides terroristlikest rühmitustest, nad püüavad teha vahet, et osad on leebemad ja teised jõhkramad, aga see ei ole tegelikult õige. terroristlik rühmitus ei saa olla kuidagi leebe, need on omavahel vastuolus, need mõisted, aga peavoolumeedia seda niimoodi kajastab. meie ei saaks äh, terroristlikke rühmitusi niimoodi eristada, neid klassifitseerida, see terrorismioht on, on tõeline käegakatsutav, äh, neid organisatsioone on äh, erinevaid. Al-Usra ja teised äh, ja proua Matah ütles selgelt välja, et me ei saa siin klassifitseerida neid terroristlikke rühmitusi, me peame tegema kõik selleks, et me tegutseme tõhusalt ja võitleme tõesti terrorismi vastu, me ei saa neid klassifitseerida, mis on leebem, mis on julmem, sest neid ei saa eristada niimoodi. ja nüüd üks teema, mis on sellega seotud ehk siis äh, peatada rahastamine, et ei rahastataks enam äh, relvade äh, andmist terroristlikele rühmitustele. värvatakse inimesi nendesse rühmitustesse Süüria sõtta sellepärast et kui me seda ei peata, siis ei muutu miski ja, ja tapetakse jätkuvalt väga palju inimesi, et see relvamüük, see tuleb peatada. kui müüakse relvi terroristlikele rühmitustele, nagu ma ütlesin, neid ei saa eristada ja klassifitseerida, et nendele võib ja nendele ei või. see tuleb peatada ja sellepärast, et äh, kui me seda ei peata, siis me aitame kaasa sellele kohutavale olukorrale, mis seal valitseb. juba enne missiooni olin veendunud selles, et me peame seal oma kohalolekut suurendama ja et meil oleks vaja korraldada ka missioon Süüriasse. me võime ju teha näo, et probleeme ei ole, et meil ei ole Süüriaga mingeid suhteid ega sidemeid, aga tegelikult me peaksime leidma selle võimaluse, me peaksime Süüriasse koha peale minema see on äärmiselt vajalik. me peame rääkima oma vastaspartneritega, seal parlamendisaadikutega, me peame vähemalt tegema jõupingutusi selle nimel. me peaksime saama kokku panna delegatsiooni, kes läheks äh, Süüriasse ja siin ei ole mingit tõlgendamisruumi, kuidas tõlgendada neid diplomaatilisi suhteid, see on meie ülesanne vähemalt proovida seda teha eh,. Tack för ordet ordförande. Och jag vill börja med att rikta ett stort tack till de som arrangerar den här resan. suur tänu, ütleb proua Vinberg, sooviksin tänada kõiki neid, kes selle delegatsiooni ja selle missiooni korraldasid, kõigepealt proua Martis, Marisa Matiast, kes tegi ära suurepärase töö, tegemist oli väga pingeliste päevadega. päevad algasid väga vara, lõppesid väga hilja ja ma võin öelda, et äh, see oli kõik väga huvitav, väga intensiivne. õppisime, saime väga palju teada. meil oli väga huvitavaid äh, ja samas ka väga delikaatseid emotsionaalseid äh, kohtumisi, kohtusime peaministri erinevate organisatsioonide, ÜRO esindajatega, ACNUR-i esindajatega ja kõik see oli äärmiselt oluline, kõik need kohtumised olid väga olulised, rääkida oli väga paljust ja see puudutas meid kõiki, see liigutas meid kõiki kohtumine parlamendisaadikutega, siis sellest saime teada, et äh, Liibanon on põhimõtteliselt viitsütikuga pommi otsas, nagu ta oleks äh, ra-, haigestunud raskesse haigusse poolteist miljonit, äh, kui mitte rohkem, on neid pagulasi seal. jah, nüüd otsustati piirid sulgeda olukord on väga hull, inimestel ei ole piisavalt vett, ei ole piisavalt abi. ehk siis äh, meie ressursid on piiratud, aga nendel piisab sellest vähesestki, sellest peamisestki. me kohtusime inimestega, kes ütlesid, et äh, viimastel, väga lühikese ajaga on viimasel ajal saabunud väga palju pagulasi, ei ole piisavalt tööd ja nagu Marisa ütles, äh, siis ainult iga neljas pagulaste laps saab võimaluse koolis käia. haridus on väga tähtis laste jaoks, seda ei saa eirata. misjonäridelt kuuleme, et kolmeteist, viieteistaastane laps, kes elab pagulaslaagris, teda kasutatakse ära, teda värvatakse terroristlikesse rühmitustesse ja nad on ohvrid, seetõttu me peame aitama inimesi koha peal, aitama, et lapsed saaksid hariduse. mida saab teha näiteks äh, FAO, käivitada projekte, et aidata ka süürlasi, et neil oleks võimalus tegeleda põlluharimisega, et äh, neil oleks võimalus saada haridust. see on äärmiselt oluline, need kaks asja sest et praegu on äh, pagulaste sissevool olnud tohutu ja olukord on õudust tekitav. nagu Marisa juba mainis, siis äh, väga oluline on praegu püüda mõista, mida Süürias tehakse, mis seal toimub minna koha peale, arutada asju, mõista, mis need peamised probleemid on, sest probleeme on väga palju tõepoolest. me peaksime Süürias koha peal rohkem ära tegema, see ei ole lihtne, me peame tegema seda, mis on praegu just oluline, aitama inimesi, jagama neile toitu, jagama seda, millest neil on puudus, andma võimaluse õppida, andma neile raha, et nad saaksid äh, jalule tõusta, et nad saaksid osaleda nendes projektides, mida pakutakse. nii et see võimalus selles delegatsioonis osaleda andis mulle isiklikult väga palju ja ma õppisin väga palju ja kasutan seda ka tulevikus, aitäh. härra Kotsolino, suur tänu, ma ei soovigi väga palju rohkem lisada, kolleegid ütlesid juba peamise ära keskenduksin või püüaksin tõmmata teie tähelepanu ühele olulisele aspektile, mis mind ennast rabas kõige rohkem, kui me külastasime liiv-, äh, pagulaslaagreid, neid on tuhat kakssada ainuüksi Liibanonis, poolteist miljonit äh, süürlast, äh, Neid on veel ka Jordaanias ja Türgis, neid pagulaslaagreid, tegemist on kohutava olukorraga. suurem osa pagulastest on vanuses null kuni kaheksateist aastat, kes nendes pagulaslaagrites elavad ja loomulikult äh, püütakse neid igati äh, mõjutada, nende ajusid pesta, terroristlikud rühmitused äh, püüavad neid endale värvata, ehk siis me seisame silmitsi selle ohuga, et me kaotame terve põlvkonna, terve põlvkonna inimesi, kui me ei leia vahendeid, et seda olukorda lahendada, sest et praegu on see täiesti halvatud seisus, Liibanonis see seis, nagu ütles peaminister, et äh, kui äh, see, see olukord muutub järjest hullemaks, see konflikt suureneb, äh, see tasakaal läheb järjest rohkem paigast ära. nii et kui järgmine sõjaline konflikt peaks aset leidma, siis on see veelgi hullem kui varasemalt. ehk siis ma ütlen, me kaotame terve põlvkonna. mida me saaksime teha ka naabruspoliitika raames? me peaksime ma arvan, panema kokku ühe suure Euroopa projekti, mis on suunatud just nendele noortele inimestele, kõige väiksematele, kõige haavatavamatele. lapsed on need ju, kellest me räägime. meie Euroopa koos rahvusvaheliste organisatsioonide UNICEF ja teistega saaksime teha koos sellise projekti, mis tõesti saaks sekkuda selles olukorras. ma arvan, et me peame siin langetama valiku me eraldame juba praegu väga palju vahendeid, aga kui me teeksime seda konkreetsemalt, tõhusamalt, tegeleksime tõesti nende noortega, kes seal pagulaslaagrites on, siis me saaksime väga palju ära teha Euroopa tuleviku heaks ja lahendada seda olukorda, panna jälle paika selle tasakaalu, mis praegu tõesti on väga paigast aru. nii et reede äh, hommikul kohtusime ÜRO esindajaga. ja sellest kohtumisest saime aru, et praegu on tõesti selline pöördepunkt, me oleme viimase piirini nii-öelda viidud. järgmistel nädalatel, järgmised kuud, äh, need on otsustavaks, nii et praegu oleks tõesti vaja Euroopa Parlamendi algatust, parlamendisaadikute sekkumist, me peame leidma mooduse, kuidas äh, alustada dialoogi ennekõike Süüria parlamendiga, aitäh. Merci, monsieur le president. Äh, proua Aljo, aitäh. Äh, ma tahaksin avaldada tunnustust delegatsiooni liikmetele selle ülevaate eest, sest siin ülevaates rõhutatakse tõesti pagulaste olukorra erinevaid aspekte. on üks asi, mis minu arvates äh, ei ole erilist äh, tähelepanu leidnud ja, ja millele tahaksin juhtida tähelepanu äh, ka selle reisi käigus, mis ma möödunud nädalal Liibanoni ette võtsin, nimelt mõju just nimelt Liibanoni inimeste elule ja, ja see, mis sellel tohutul pagulaste voolul on Äh, see on minu arvates väga tõsine proov, äh, näiteks äh, mõju liibanonlaste tööhõivele, sellepärast et pagulased võimaldavad nende palkasid alla lüüa, nõnda edasi, samuti on ka eluaseme hind oluliselt tõus, tõusnud, sellepärast et süürlastel, kellel on vahendeid, konkureerivad elamuturul, niisiis tuleb äh, arvestada ka sellega, milline on mõju kultuurilisele tagu, tasakaalule, sellepärast et süürlastel ja liibalastel ei ole täpselt samasugune kultuuriline taust. nii et, et ma arvan, et need on need probleemid, mis äh, esinevad ka Jordaania puhul, seda rõhutas meie parlamendi Jordaania delegatsioon, kes käis seal möödunud nädalal äh, mulle tundub, et me peame mõtlema tõesti sellele mõjule Ehm, millel on pagulastel kogu res-, eh, regioonile, siis need vahendid, mida Euroopa sinna eraldab, on ebapiisavad ja kui me looksime mingi fondi, Äh, siis me saaksime kasutada ka neid vahendeid, mis tulevad siis teistest regiooni riikidest, ma pean siin silmas Pärsia lahe riike ja ka mitmeid teisi. Äh, need riigid on otseselt huvitatud sellest, et Liibanon ja Jordaania oleksid stabiilsed ja äh, üldisemalt kogu regiooni stabiilsused. tahaksin teada, kas neid teemasid ka käsitleti teie reisi ajal, aitäh! aitäh! Bueno, quiero agradecer toda la información y me gustaría recabar un poco más de información. härra Kuuso, äh, aitäh selle ülevaate eest. mul oleks mõningad täiendavad märkused. kui te kohtusite äh, härra Misturaga, äh, siis öeldi, et ajutised relvarahud on midagi, mida ka kasutatakse, kas see teema ka tõstatus? ma arvan, et meil tuleb kindlasti saata delegatsioon Süüriasse, mitte ainult parlamendiliikmed, vanasti me suutsime pidada dialoogi kõigiga, kaasata kõiki sidusrühmi. me peame hoolitsema selle eest, et et me tõesti sellise dialoogi loome Äh, lõppude lõpuks me ju ähm, oleme dialoogis äh, mitmete teiste riikidega, äh, mis on põhjustanud üsna palju probleeme. nii et, et toetame kindlasti seda Süüria algatust, see oleks kindlasti suur samm edasi konflikti laien-, lahendamisel. järgmine kõneleja on härra Korvin Mikke, jah, mina olen Süürias käinud Äh, olen seal erinevate inimestega kohtunud, äh, nende inimestega, kellega tavaliselt ei kohtu ja minu arvamus on selline, äh, et palju olulisem on analüüsida kogu olukorda, mitte niivõrd Süüriasse kohale minna, see on ainus võimalus lõpetada need tapatalgud, kus sajad tuhanded inimesed surma saanud, me peame toetama härra Bashar al-Assadit see on ainus äh, võimalus äh, katastroofi ära hoida, kas meile asjad meeldib või ei meeldi, aga ühest asjast tuleb aru saada. Äh, relvad, mis on antud Süüria demokraatlikule armeele, lähevad kalifaadi kätesse, paari päeva pärast on need kalifaadi käes. jah, kas on võimalik korraldada uus konverents, mis konverents? me peame aitama ainsat Äh, presidenti, kes äh, soovib äh, mitmerahvuselist ja mitmeusulist Süüriat või mis, kus ei ole lihtsalt sunniidid või šiiidid või kristlased, kes soovib paljukultuurilist Süüriat ja see on härra Bashar al-Assad ja me peame teda praegu toetama. pool aastat hiljem oleks juba liiga hilja. Obrigada, president um.... Ehm, aitäh ütleb proua Matjas. kõigepealt tahaksin teid tänada kommentaaride ja täiendava info eest. tulles nüüd tagasi viimase küsimuse juurde jah, Süüria tulevik peaks olema Süüria rahva kätes, mitte kellegi teise kätes me peame hoolitsema, et me tõesti teeme kõike selleks, et Süüria rahvas ise saaks langetada oma otsuseid ja seetõttu on vaja Süüria kriisile leida poliitiline lahendus. nagu öeldud, me ei tohiks lihtsalt õli tulle valada ja olukorda veelgi pingestada kolmanda konverentsi korraldamise võimalus, kas te pidasite silmas Genf kolme või midagi sarnast? ma ei ole päris äh, kindel, kas ma teie küsimusest aru sain, ütleb proua Mattias. me ei saa ilmselt minna Genf kolme tüüpi stsenaariumi juurde, enne kui Genf kahega kõik ühel pool ei ole edusammude saavutamine läbi nende kon-, konverentside äh, äh, tähendab ju seda, et kõigepealt tuleb eelmise konverentsi äh, kokkulepet ellu rakendada ja me ei saa oma tööl tugineda lihtsalt läbikukkunud konverentsidele. me peame hoolitsema selle eest, et me leiame poliitilised ja rahumeelsed lahendused, lahendused siis nendele probleemidele, mis hetkel regiooni ees seisavad esimene küsimus, mis esitati, jah, olukord Liibanonis ja selle mõju Liibanoni rahvale. see on tõesti tõsine probleem ja me kõnelesime sellest üsna palju. Te rääkisite sotsiaalsest dumpingust, sellest, et tööpuudus kasvab, et Liibanonas seal on üha rohkem äh, probleeme ja see tõepoolest on nii, kui arvestada sotsiaalset dumpingut, tööhõive äh, on halvenenud. kui me kõnelesime Süüria pagulastega, siis kuulsime, et äh, lapsi saab kasutada vanaraua kogumiseks kakskümmend viis kilo päevas ja selle eest nad saavad päevas siis ühe dollari. Äh, ja sama olukorra, samas olukorras on naised, kelle palk on tõesti väga madal. ja see on ebaproportsionaalse äh, võrreldes äh, selle tööga, mida nad teevad ja, ja seal tõepoolest lapsed töötavad töötavad sellepärast, et koolis nad käia ei saa. me kuulsime juba, mida ütlesid härra Kotsolino ja proua Windberg. me peame hoolitsema selle eest, et lapsed siiski saaksid koolis käia Äh, ainult iga neljas laps käib koolis, äh, ülejäänud töötavad ühe dollari eest päevas. jah, äh, tõepoolest, tegemist on olulise teemaga ja mitte ainult sotsiaaldumpingu pärast, vaid ka muudel põhjustel, vee, elektri, jäätmete teema. Need kõik on teemad, mis samuti tõstatuvad ma arvan, et äh, meil on siin tõesti palju asju, mille üle järele mõelda. Äh, Liibanon on olnud äh, kümme ruutkilomeetrit ja seal on peaaegu kaks miljonit Palestiina ja Süüria pagulast. kui vaadata seda stsenaariumit ja näiteks kui kohaldada seda minu koduriigile Portugalile, kui Äh, selle olukorra Portugalile üle kannaks, äh, siis see tähendaks, et Portugal saaks ligemale kakskümmend miljonit pagulast juurde. Äh, aga kui te tahate seda näiteks pindala põhjal teha, siis kui võtta selline rahvasriik nagu mina, meil on kümme miljonit inimest ja kui me rakendada seda sealset stsenaariumit, siis meil oleks neid viis miljonit, neid pagulasi. nii et, et me peame selle aspektidega ka arvestama jah, ja tõepoolest äh, on sellised teemad nagu julgeolek, äh, turvalisus, äh, oluline see, mida Liibanoni rahvas peab taluma ja ka neid teemasid me oma raportis käsitlesime. nüüd Süüria, Süüria missioon. ma olen kolleegiga nõus, jah, me peame pidama dialoogi kõigi sidusrühmadega, kui me soovime äh, Äh, rahulikku poliit-, rahumeelset poliitilist lahendust, siis peame suutma kõnelda kõigile, kõigiga. aga Euroopa valitsused äh, ühe, ühehäälselt otsustasid katkestada diplomaatilised suhted Süüria valitsusega. niisiis, nii palju kui mina tean, ei ole Euroopa Parlament äh, katkestanud suhteid Süüria parlamendiga, vähemalt mina ei tea, et seda oleks tehtud. ja võib-olla Äh, see on üks viis, kuidas me saaksime kontaktid taastada, et meil oleks Süüriaga vähemalt mingigi ühendus. see oleks võib-olla läbi nende parlamentide vaheliste kontaktide, meil on olemas ju Mashreki delegatsioon, me ikkagi räägime Süüriast siin kojas. nii et, et võib-olla oleks nüüd hea aeg rääkimine lõpetada ja hakata midagi tegema niisiis ma mm, kutsuksin veel kord üles sellesse tõsiselt suhtuma ja, ja käituma lugupidavalt. me peame just nimelt selles vaimus töötama, me peame pidama dialoogi kõigi sidusrühmadega, meil on õigus ja, ja meie kohustus on kõnelda oma kolleegidega Süüria valitsuses, nii et, et see oleks see, mida tahaksin omalt poolt rõhutada. tahaksin kasutada võimalust ma ei tea, kas härra Prokk räägib kõiki keeli. kas te olete saanud aru kõikidest nendest märkustest, mis siin tehti? minu arvates äh, oleks tore, kui suhtutakse lugupidavalt teistesse inimestesse, kes parajasti kõnelevad Äh, minu arvates on häbiväärne, et kutsusite meid siia äh, andma teile ülevaadet delegatsiooni visiidist ja te isegi ei pööranud äh, tähelepanu, ma ei tea, kas te üldse aru saite, mis me ütlesime, aga vähemalt tähelepanu peaks pöörama, demokraatias tuleb kõiki kuulata. vahet tegemata neid asju, mis teile meeldivad ja neid asju, mis teile ei meeldi, mina ei julgeks küll kutsuda Mašreki delegatsiooni esindajaid siia esinema ja siis ei kuulaks neid <laughs> Weil ich Ihnen zugehört habe, kann ich Ihnen äh, jah, ma olen teid kuulnud. ja mina olen üks inimesi, kes äh, siin päris hästi kuuleb. aga mina võin ka samuti küsida, et äh, mida te üleüldse seal reisil tegite, aga seda ma praegu ei tee. <laughs> mina olen viimase aasta jooksul kaks korda Liibanonis käinud olen käinud ka pagulaslaagritel üks kord üksinda ja üks kord ka väliskaitsjate komisjoni delegatsiooniga. niisiis äh, Liibanonis äh, on peale äh, peale, peale Palestiina pagulaslaagrites ei ole seal teisi laagreid, sellepärast et arvestades neid kogemusi, mis neil Palestiina pagulaslaagritega on, ei tahtnud nad muid pagulaslaagreid sinna enam juurde teha ja see on olukorda veelgi hullemaks muutnud ja tegemist on tõsi faktiga, et tegemist on riigiga, kus on neli miljonit elanikku ja seal on äh, üks koma viis miljonit äh, pagulast äh, ja Süüria sõja tõttu on nende pagulaste arv veelgi suurenenud, nii et see on olukorra riigis tõesti väga tõsiseks muutunud. tegemist on riigiga, mis on ise ohver nendest naaberlustest peetavatest sõdadest ning ma ei ole teie aruandes kuulnud midagi Äh, kuidas äh, me saaksime edendada näiteks dialoogi sealse parlamendiga. me oleme äh, juba kaksteist, kolmteist kuud ei ole seal riigis parlamenti, sellepärast et just nimelt kristlikud jõud ei suuda riigi juhtimise osas kokkuleppele jõuda ja viimase külaskäigu ajal kaks kuud tagasi pidasime seal väga intensiivseid läbirääkimisi just nimelt kristlastega et äh, nad äh, suudaksid ometigi riigile leida presidendikandidaadi. me oleme väga tõhusalt äh, kõnelenud ka Hezbollah juhtivate tegelastega, vähemalt parlamendi tasandil ning on kristlik erakond, on Hezbollah, on šiiidid, keda suunatakse Teheranist, samuti on sunniitide partei Äh, kes äh, Hariri ja teised kristlikud erakonnad on seal, seal on veel kristlikke erakond, keda äh, lühidalt on tegu riigiga, milles ilmneb kogu selle regiooni dramaatika tegelikult. ning samas on tegemist ka juhtival kohal oleva riigiga selles regioonis Äh, seal käib, äh, ta on äh, Teherani ja Riadi vahelise võitluse objektiks, Katar mängib samuti oma rolli. Tei-, olukord on tõesti väga keeruline ja, ja keeruline on ka kogu regiooni olukord. jumal tänatud, et Liibanonis praegu veel sõda ei ole puhkenud ähm, me teame, et Hezbollah sõjaline tiib on seotud Süüria sõjaga, see on fakt Äh, ning Aleppo äh, kaudu üritavad nad ka äh, islamiriiki Liibanoni suunas suunata. ja kas me saame nüüd seal riigis oma mingit panust anda Äh, me peame arvestama sellega, mis toimub Riadis, mis toimub Teheranis ja, ja justkui me seal käisime paar nädalat tagasi, siis me üritasime väga tõhusa kõnelda ka näiteks Iraani välisministriga just nimelt Liibanoni teemal, aga ka Iraagi teemal ja, ja Süüria teemal, äh, sellepärast et äh, nende probleemidega tuleb tegema ja mul on jäänud mulje, et praegu meil on ka teatud võimalusi mm, et me läbi läbirääkimiste äh, äh, äh, äh, võib-olla saame äh, probleemi ka lahendada, sest nüüd on tekkinud islamiriigi näol selline koletis, mis ei ole enam kellegi kontrolli all. ning praegu me peame selle koletisega võitlema Äh, ma ei tea, kas praegu on äh, võimalik äh, nüüd parlamendi delegatsiooni Süüriasse saata, kui ma kolleegidest õigesti aru saan, mina ei julgeks seda teha. aga kui teil on mingeid huvitavaid ettepanekuid selles osas, kuidas seda teoks teha, siis no miks mitte, aga mina, mina ei usu eriti, et see on võimalik, on ja kui te tahate Süüriaga kontakte luua, siis Äh, siis ärgem unustage, et seal on ka äh, selliseid äh, grupeeringuid ühiskonnas, kes omaenda rastu pomme kasutavad, kes üritavad rünnata kristlikke vähemusi, assüürlastest kristlasi. Iraagis on rünnatud jesiide nii, ja veel paljusid teisi tõepoolest tegemist on väga dramaatiliste arengutega, mis puudutavad kõik ja ja mis puudutab sotsiaalpoliitilist olukorda, siis tegelikult Liibanonis olid asjad veel suhteliselt hästi, Jordaanias on asjad palju halvemini. Ehm, jah, ehm, me peame tõesti eh, selle probleemiga tegelema ja, ja ka poliitilisest eh, ja väga oluline on just nii, kuidas me suudame selles eh, olukorras leida ühise poliitilise lahenduse, me Süürias kukkusime läbi, sellepärast et äh, Eh, meil ei olnud algus, kriisi alguses Venemaaga mõistlikku kokkulepet ja me ei suutnud kuidagi Assaadi kontrolli alla saada. Eh, jah äh,, Iraak on äh, teine tegur. selliseid teisi tegureid on väga palju, aga ma arvan, et äh, me peame siin ühise seisukoha siiski veel välja töötama ja ma arvan, et siis võib-olla me ka siin väliskomisjonis saame saata sinna delegatsiooni, mille visiit annaks ka mingeid mõistlikke tulemusi ja tänan, et te mind kuulasite ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde hmm?. Bitte, Frau Mattias. Palun, proua Mattias. Obrigada, senhor presidente. Eu compreendo. Uh... aitäh, juhataja. ma saan aru, mida te öelda tahate, aga sellest alati ei piisa, et me vaatame väljaspoolt perspektiivist ja analüüsime, mis on kellegi ülesanne, et hakata mingeid hinnanguid andma, me peame rääkima, mida Euroopa Liit saab teha, mida meie silmas tuleb pidada, et Äh, me vaatame, mis on Euroopa Liidu kohustused ning lähme kaugemale lihtsalt avaldustest ja resolutsioonidest. me peame minema sinna koha peale, isegi kui äh, sellega me ainult kinnitame seda, mida me juba teame või mida me arvame. seetõttu me ju olemegi siin, sest muidu miks neid delegatsioone üldse vaja oleks? miks oleks seda komisjoni vaja? põhjus on ju selles, et me tahame midagi ära teha Euroopa Liidu nimel. ja te ütlesite, et see ei oleks positiivne, aga mina siiski ütleksin, et me piirame ennast, kui me maksumaksja raha kulutame ainult avalduste ja resolutsioonide koostamiseks ja me lihtsalt vaatame kõrvalt ja kaugemale ei lähe, sellest ei piisa. Te ei saanud minust tõesti aru. see komisjon ja selle komisjoni esimees on eh, viimase pooleteise aasta jooksul selles piirkonnas pidevalt käinud, me oleme käinud kõikides pagulaslaagrides, me oleme käinud ka Bagdadis, Bagdadi lennujaamas ja see oli väga ohtlik Eh, ja me läksime sinna isiklikul vastutusel, käisime kogu selles piirkonnas ja eh, see, seejärel öelda, et sellest kõigest ei piisa, ma, mulle tundub, et te minu esimest sõnavõttu üleüldse ei kuulnud. nüüd eh, me hakkame siis üksteist vastastikku solvama, et välja selgitada, kes olukorrast paremini aru saab või? meil on, me oleme seda teemat juba äh, Äh, arutanud, me oleme ära kuulanud äh, teie ettekande, me oleme kutsunud kolleegi sõna võtnud, ma arvan, et see on mõistlik lähenemine äh, ja kui me hakkame nüüd ütlema, arutama selle üle, et kes nüüd siin parem või vägevam on, sellest ei ole kasu. niisiis Eh, teie rääkisite oma kogemustest, meie rääkisime oma kogemustest ja vaatame, kuidas me nüüd siin poliitiliselt saame edasi minna. peaks olema ometigi mõistlik ja, ja poliitiline lähe, lähenemine, eh, kuidas eh, seda tööd kõige paremini teha. tahaksin tänada kõiki delegatsiooni liikmeid, tahaksin teid tänada, et te selle reisi ette võtsite ja tahaksin teid tänada, et te andsite meile arutelu niisiis äh, jah, mulle tundub, et te minu äh, viimast äh, sõnavõttu aru ei saanud ja tahtsite siin mind veel lihtsalt ainult solvata, aitäh. no kui sa nii käid. ja ütleme ikkagi. ma ei, ma ei tahtnud siin kedagi süüdistada, ma vabandan. aga ma arvan, et komisjoni ja delegatsiooni vaheline hea koostöö on väga tervitatav, ma ei süüdistanud kedagi. ma ei mõista teie viimast märkust. nii nagu komisjon teeb oma tööd, ka meie teeme oma tööd, ma lihtsalt vastasin ühele teie soovitusele, komisjon teeb oma tööd, delegatsioon teeb oma tööd, seega loodetavasti koostöö vaimus täpselt nii ka kõik toimib, teie tegite oma soovitused ning siis ma lihtsalt vastasin neile. võib-olla me räägime siin praegu erinevatest asjadest, mina tahtsin lihtsalt praegu öelda, et aitäh, et kutsusite meid täna siia ülevaadet andma ning suur tänu kolleegidele, kes sõna võtsid täna. loomulikult me peame koostööd tegema, tööpõld on lai selles vallas ja nüüd lõpetangi, aitäh! Äh, tänan teid nende viimaste sõnade eest, võib-olla äh, jah, olen ma liiga hela hingega, et ma seda kõike nii südamesse võtsin. Äh, jah, eks me kasutame oma töömeetodeid kõige paremal moel, veel kord aitäh selle ülevaate eest ja nüüd toimub meil arvamuste vahetus proua Maja Orenkoga, kas ta on juba kohal? see toimub suletud uste taga